tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet, kuulutan kolmeteistkümnendal septembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal katkestatud Euroopa Parlamendi täiskogu osaistungjärgu uuesti avatuks. protokoll ja vastu võetud tekstid kolmeteistkümnendast septembrist on teile esitatud, kas teil on selle kohta märkusi, kommentaare?